nõukogus. seega ma tervitan eesistujamaa Soome algatust äh, arutada neid asju Koreperis. me loodame vägagi, et liikmesriigid suudavad leida ühispositsiooni, sest kui nõukogu oma seisukohti ei muuda, siis võime me siin Euroopa Parlamendis nendest teemadest rääkida, aga midagi ei muutu. meie positsioon on väga selge. aga kahjuks nõukogu oma mitte ma arvan, et on oluline selgitada õiguslikku alust, mis peaks olema selle meetme õiguslik alus, kas see peaks olema ähm, asutamiskoha vabadus või peame rääkima maksu harmoneerimisest. ma arvan, et komisjon, nõukogu ning õigustalitus peaks tulema kokku ning arutama neid teemasid, kui nad seda teevad ja suudavad lahutada need, lahendada need probleemid, siis võib-olla ka laheneb see patiseis ning me suudame edasi liikuda. sest muidu on oht, et liikmesriigid hakkavad leidma uusi põhjuseid, miks mitte seda otsust vastu võtta. ma paluksin, et Soome eesistujana annaks endast parima, et patiseis ületada, aitäh! suur tänu, kolleeg Pospišil! nüüd kaheks minutiks kolleeg Garcia del Blanco. Eh, aitäh, härra president. daamid ja härrad, suur ettevõte, mis tegutseb Euroopas, tegutseb kõige stabiilsemas, nii, nii õiguskindlamas ning poliitiliselt stabiilsemas äh, piirkonnas maailmas. seega on täiesti loogiline, et me soovime teada, mida nad täpselt teevad, kes nende töötajad on, personal on, ning mis, milles nende tegevus seisneb, vähemalt seda peaksime me teadma. kui mõned nendest ettevõtetest avaldavad sellise info, siis sellest saaksime kasu. näiteks Netflix avalikustas eelmise aasta öö, andmed üle viie koma viie miljardi euro teeniti kasumit. Hispaania, minu kodumaa, on Netflixi tegutsemise üks keskuseid. ja seal nad deklareerisid natukene ka öö, makse, aga nad vist maksid makse umbes kolm tuhat eurot, see on vähem kui minu tänavalihunik. me peame tagama, et meil on olemas instrumendid, et, et inimesed tõesti maksaks makse seal, kus nad tulu teenivad, paljud nendest ettevõtetest on asutatud kuskil mujal, nad tulevad meie ühisturule ning toim-, tegutsevad äh, hullemini kui kõige jubedamad kaevandusettevõtted kuskil arengumaailmas, jätavad oma, endast maha lihtsalt mõned inimesed äh, ebakindlate töölepingutega. me räägime siin ju demokraatia ja oma majandusmudeli kestlikkusest. ja võttes arvesse, mis toimub üle maailma, siis inimesed vaatavad valitsuste poole ja valitsused ei suuda midagi teha et nende muresid leevendada. ma kohe lõpetan. aitäh. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Caricano. proua minister, aitäh. parlament soovib täna midagi lihtsat mis on täiesti teostatav, vähemalt peaks olema, me soovime läbipaistvust. me soovime teada, kui palju makstakse ja kus. kui meil ei ole isegi sellist teavet, kui, millisel määral need ettevõtted täidavad maksuõigustikku, siis me ei saa ka lahendada suuremaid probleeme, mis meie ees seisavad. me ei saa ju võita tagasi nii oma kodanike usaldust me ei saa võita enda poole kodanikke, kui me ei suuda neid probleeme lahendada. ettevõtted ei maksa maksu ning mõned riigid aitavad neid. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võttis parlament vastu sellealase resolutsiooni, aga, aga läbirääkimised pole endiselt alanud, sest nõukogus on asi toppama jäänud. me peame selle probleemi lahendama, see on kiireloomuline selleks, et võita tagasi kodanike usaldus. aitäh! kolleeg Garicano. järgmisena poolteist minutit proua Haudala. proua minister, teie vist olite rohelistega öö, kohtumisel kohal, kui valitsuse programmi Soomes öö, suve alguses kirjutati järgmine lause. Soome toetab öö, lahendusi, millega saab võidelda maksuparadiiside vastu nii Euroopa Liidus kui üle maailma, tagamaks, et korporatiivsed tulud ning muud tulud oleks maksustatud äh, õiglaselt ja läbipaistvalt. suur tänu selle öö, äh, poliitilise muutuse eest, mis läbi Soomel nüüd on võimalus öö, äh, lahti murda see patiseis, mis on viimastel aastatel valitsenud. sooviksin ka öelda, et käesoleval reedel teie, teil eesistujana on suurepärane võimalus öö, käituda vastavalt nendele ilusatele sõnadele. Euroopa Parlament loodab teie peale, palun murdke nõukogus see patiseis ning te võidate siin parlamendis endale väga palju sõpru mujalgi. Nendele liikmesriikidele, mis on vastu, ütleksin ma häbi see on häbiväärne, et Euroopa Parlament peab tuletama nõukogule meelde nende kohustust läbi viia esimene lugemine. niisiis, edu teile ning tahaksin ka öelda, et kuna Soome on läbipaistvuse rindel esirinnas, siis oleks väga meeldiv, kui te avalikustaksite ka reedese töörühma töö tulemused, kaasa arvatud nende, kaasa arvatud liikmesriikide eraldi seisukohad, suur tänu! aitäh, kolleeg Haudala, nüüd kolleeg Ferber. aitäh, härra president, proua minister, armsad kolleegid, minu arvates on kahetsusväärne see, et me täna seda arutelu peame pidama, sest nõukogu pole suutnud välja töötada oma positsiooni. me, meil on juba avalikud riigipõhised aruandlused äh, finantsüksuste kohta ning see on näidanud, et maailm ei ole alla käinud läbipaistvus pigem öö, öö, toob kaasa selle, et öö, pangad ise soovivad seda infot avaldada. parlament eelmise mandaadi ajal ei muutnud ka seda kõike väga lihtsaks, me üritasime leida kompromissi, võtta arvesse öö, nii avalikkuse kui ka ettevõtete huvisid. ka öö, tänane arutelu öö, on öö, seda on näidanud, loodetavasti võtate seda arvesse ka reedel arutelul, aga kui teil on alati vaja plenaari arutelu, et hakata tööd tegema, siis see on üsna kurb. seega ma palun teilt, palun olge karm liikmesriikidega ning hoolitsege selle eest, et me ei lahendaks mitte ainult õigusliku aluse teema, vaid ka me suudaksime lõpuks omavahel hakata asju arutama nii, et me saaksime lahti Euroopa Liidus olevatest maksuvaasidest. me ei ole OECD-s ka usaldusväärsed, kui meil on endal siin maksuparadiisid. see on teie kui eesistuja maa ülesanne ning me loodame teie peale, aitäh! aitäh, kolleeg Ferber, järgmisena poolteist minutit, kolleeg Völken austatud president, austatud minister, te räägite siin edusammudest Euroopa Nõukogus, Euroopa Liidus. mina neid ei näe, juba kolm aastat ootame meid, me öö, liikmesriikide poolt öö, tegutsemist öö, sellel olulisel teemal öö, öö, riigi, riigipõhistes aruandluses, vaatamata LuxLeaksile, Panama dokumentidele öö, ja teistele, nõukogu ei tegutse läbipaistvus maksualadel äh, Euroopa Liidus on hädavajalik, kui me soovime maksupettuste vastu võidelda, Euroopa Liidu kodanikel on õigus teada, kas hargmaised ettevõtted maksavad oma makse. ma olen teistsugusel arvamusel kui kolleeg Pekk, kes soovib ka siin äh, edasiliikumist pidurdada. eelmisel aastal Rahvapartei õiguskomisjonis ka äh, takistas seda, et me esitaksime ametliku küsimuse selles olulise, sellel olulisel teemal, muidu oleks arutelu toimunud juba varem. igatahes on viimane aeg selleks ning ma loodan, et meie koda on ühel meelel ja ütleme, et komisjon, et nõukogu peab hakkama tegutsema, meie sotsiaaldemokraatidest toetame seda, teisedki toetavad seda, aga nagu kolleeg Regner juba ütles täiesti õigesti, eriti Saksamaa blokeerib tegutsemist seega äh, äh armas kolleeg Ferber, äh, teisedki kolleegid siin, palun rääkige inimestega Saksamaa valitsuses, äh, Olaf Scholz ja teised sotsiaaldemokraatide ministrid on seda meelt, et edasi liikuda, loodetavasti suudate veenda ka oma ministreid, aitäh! aitäh, kolleeg Völken, nüüd üheks minutiks kolleeg Kovaltšik. Um, suur aitäh, president, proua minister, see ettepanek pakett on seotud hargmaiste ettevõtetega ja peaks suurendama läbipaistvust ja aitaks vältida äh, kasumi ümberkandmist, aga paljud kohalikud ettevõtted ja VKE-d ei, äh, ei oma sellist äh, võimalust erinevates jurisdiktsioonides oma kasumit kuidagi äh, Äh, laiali paigutada. nüüd uus ettepanek peab aitama ka digitaalmajanduse läbipaistvust suurendada üldine konsensus on selle poolt, et praegune maksusüsteem ei ole globaalse digitaalmajanduse kohane. nüüd tuleb uued reeglid välja mõelda, tuleb järele mõelda. Euroopa Liit äh, saab agressiivse maksuplaneerimise vastu astuda ainult siis, kui me oleme ühtsed. me peame seda tegema ühisturul ja ka rahvusvahelisel tasandil. tänan. suur tänu. järgmisena kolleeg Kiigol, poolteist minutit, palun. tänan, juhataja. minu jaoks ja ka paljude kodanike jaoks on suureks mõistatuseks see, et miks äh, enamik Euroopa liikmesriike riik laseb mõnedel maksuoaasidel endalt maksutulud ära võtta. liikmesriigid oleksid võinud selle maksutumpingu juba aastaid sulgeda, aga nad midagi mõjusat ei tee, siin ei ole tegemist õiglase konkurentsiga ega maksuõiglusega, mis on sotsiaaldemokraatide, liberaalide, meie roheliste ja kristlike demokraatlike valimisprogrammis. kolm aastat on juba teabe avalikustamise alane ettepanek laual. kaks tuhat kuusteist tegi komisjon ettepaneku, kaks tuhat seitseteist meie parlament toetas seda suure enamusega koos väikeste muudatusettepanekutega muidugi. ja alates sellest ajast on see nõukogu laual ja liikmesriikide valitsused on need, kes takistavad maksuõiglust ja õiglast konkurentsi ja ka Saksamaa Liitvabariik äh, toetab äh, siin äh, maksuaase. ka Olav Scholz sotsiaaldemokraatidest ütles, et tema on selle ettepaneku poolt. mis nüüd aga juhtub? liikmesriigid varsti arutavad seda teemat ja siis on näha, kas meie suur koalitsioon muudab oma arvamust või mitte. ma loodan, et see muutus tuleb, sest meil on vaja maksutumpingu vastu ometi kord võidelda. tänan äh, kolleeg Igor, järgmisena poolteist minutit, härra Karas. lugupeetud daamid ja härrad, see arutelu äh, peegeldab ühte asja, mida me kuulsime täna Jean-Claude Junckerilt. me teame, mida tuleb äh, teha, aga parteilised äh, mängud äh, liikmesriikides blokeerivad edasiliikumist nõukogus ja sellega õõnestatakse meie tulevikku. see on ebaõiglane, see on vastutustundetu. ja sellega me just siin silmitsi oleme see riikide põhine teavitamiskohustus ilmselt õõnestab igasuguste maksutrikkide tegemise võimalust, me soovime läbipaistvust ja maksualast õiglust, me viisime panganduses juba riigipõhise raporteerimise äh, sisse ja üle kuuesaja miljoni on äh, siis äh, teenitud äh, nendes sektorites, kus pole registreeritud ühtegi töötajat. ja nüüd me peame sama tegema ka äh, maksunduses ja mida me ometi kardame, meil on vaja tempokamalt äh, muuta Euroopa Liit selles valdkonnas tegevutsemisvõimekamaks, sest seda kodanikud soovivad. suur tänu, äh, härra Karas ja nüüd poolteist minutit, härra Fernandes. suur tänu, president. minu kolleeg kõneles ähm, varem audiovisuaalplatvormist Netflixist hiljuti oli seal äh, Antonio Banderase ja äh, Meryl Streepi osalusel üks uus film, äh, mis rääkis just sellest, kuidas rahvusvahelised firmad trikitasid ja vältisid maksude maksmist. Nende küünilisus on lausa hämmastav ja ilmselt need inimesed, kes selliseid filme toodavad, ka õiges kohas makse ei maksma. kas me räägime üldse mm, õigel tasandil maksustamisest? me kõik ju peame makse maksma ja ei saa teha vahet äh, ettevõtetele, inimestele ei tohi tekkida mingeid lünki või võimalusi maksudest kõrvalehoidmiseks. informatsiooni tuleb avaldada ja, ja see ei tohiks probleeme tekitada. kujutage ette, kolm aastat äh, tagasi võeti direktiiv vastu äh, siin parlamendis, aga nõukogu ei ole suutnud sellega läbirääkimistel edasi liikuda. see on väga kurb, nii nagu kolleeg ütles, et me oleme nüüd äh, siin oodanud ja oodanud ja oodanud, et parlament seda saaks diskuteerida selle teema üle, et siis läbirääkimistele minna. kutsun nüüd nõu-, nõukogu eesistujat, Soome ministrit üles läbirääkimistega kiirelt alustama. Ein... suur tänu, järgmiseks annan sõna üheks minutiks kolleeg Karin Karlsbruule transparens och rättvisa juhataja. läbipaistvus ja õiglased mängureeglid, need on äh, õiglase ühiskonna alustalad, need on eelduseks sellele, et siseturg äh, toimiks. seetõttu on meil neid äh, reegleid vaja, et avalikkus usaldaks seda süsteemi agressiivne maksude planeerimine õõnestab seda usaldust, samuti teeb seda ebaõiglane konkurents, see on äh, väga kahjulik just VKE-dele, seetõttu on ääretult oluline, et me võiks, võitleksime kohase kontrolli eest, sellepärast et äh, muidu meie heaolul ja demokraatial enam alust ei ole. Euroopa Liit peab näitama, et ta suudab selle probleemiga toime tulla. meil on vaja õiglaseid reegleid nii suurtele kui väikestele siseturul. suur tänu, järgmisena üks äh, minut USA. Merci. suur tänu, kallid kolleegid. õiglus Äh, ei ole ilma maksuõigluseta, maksudest kõrvalehoidmine on sotsiaalne mürk, sellepärast et äh, sadu miljardeid läheb Euroopa Liidust igal aastal kaduma, äh, kümme miljardit eurot on kahekümne kaheksa liikmesriigis tervishoiueelarve. kuidas öelda, et meil ei ole kliimamuutuste vastaseks võitluseks raha, kuidas on võimalik, et et äh, maksuparadiisid äh, rahastavad terrorismi ja organiseeritud kriise. me peame võitlema nende organisatsioonide vastu. Äh, nüüd on juba küllalt saanud, liikmesriigid peavad kiirelt selle direktiivi vastu võtma ja astuma esimese otsustava sammu ebaõigluse ja karistamatuse vastu. tänan. suur aitäh ja nüüd Catch the Eye, vaba mikrofon palun, kolleeg Belgra. Thank you uh.... aitäh. nii palju on juba ära öeldud. aga üks asi, mida ma tahaksin lisada, on see, et see teema, mida täna arutatakse, on palju olulisem kui turu läbipaistvus, konkurents, majandus üldises plaanis. küsimus on usalduse, kodanike usalduse tagasivõitmises. Euroopa Parlamendi valimiskampaanias lubasid võib-olla isegi kõik, et see teema lõpuks lahendatakse, see küsimus lahendatakse ja nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates, kui hääletati seda direktiivi, oleme me oodanud, millal see vastu võetakse ja nüüd tahan öelda lihtsalt, et kui me räägime Euroopa Liidu maksu läbipaistvusest, oleme siiski sellest väga kaugel, nõukogus on see teema blokeeritud, kolm või isegi rohkem eh, eesistujat on blokeerinud selle teema. ja nüüd tahaksin eesistujamaad Soomet paluda ja öelda neile, et teie saate nüüd tõelised muudatused läbi viia nii nõukogus kui ka Euroopas, ootame seda ootame, et teie sõnad vastaksid teie tegudele. aitäh. vaba mikrofoni voor on läbi ja lõpuks annan minister Tuupurainenile sõna. austatud president, daamid ja härrad, aitäh teie sõnavõttude eest, diskussiooni eest, olen üles tähendanud teie mured ja kindlasti informeerin ka vastavalt oma kolleege nõukogus. lubage mul nüüd paar sõna ka sekka öelda. maksu läbipaistvuse küsimuses Euroopa Liidus on automaatne infovahetus liikmesriikide maksuametite vahel vastavalt halduskoostöö direktiivile laienenud, äh, seda on laiendatud äh, viiel tingimusel, nüüd näiteks äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal said Maksuametid õiguse ligipääsuks riigipõhistele raportitele seoses kõige suuremate rahahargmaiste firmadega. teiseks, kaks tuhat kakskümmend, sellest aastast alates nõutakse ka äh, maksukonsultantide informatsiooni agressiivse maksuplaneerimise kohta ning tahaksin rõhutada seda, et eesistujamaa Soome soovib selle teemaga edasi minna ning äh, jõuda eesmärkideni. olge kindlad, me jagame samu eesmärke ja tahaksime selle teemaga edasi minna nii kiirelt kui võimalik. meie oleme äh, otsusekindlad ja tahaksime endast anda kõik, mis võimalik. ja samas äh, tahan ka öelda, et tahan teid ise informeerida sellest, millised on olnud edusammud selle teema käsitlemisel nõukogus. aitäh selle väga huvitava ning Äh, päevakohase arutelu eest. ministrin Tuppurainen. suur tänu, minister Tuppurainen. arutelu on käesolevaga lõppenud. kuus fraktsiooni esitasid äh, resolutsiooni ettepaneku hääletamine toimub äh, neljapäeval, järgmine istung algab äh, homme, kolmapäeval, kahekümne kolmandal oktoobril algusega üheksa null null kuni üksteist viiskümmend, edasi äh, kaksteist kuni neliteist null null ja viisteist kuni kakskümmend kolm null null. päevakord on avalikustatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel. soovin kõigile head õhtut ja need, kes veel õhtusööki ei ole nautinud, nendele soovin ka head isu